ma tänan, volinik, nüüd on arutelu sel teemal lõppenud ja märtsikuu esimesel plenaaril me hääletame. Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde meie päevakorras. nimelt tema te,, proua Valeani raport, mis puudutab Euroopa ühenduse energeetika infrastruktuuri investeerimisprojekte ja kõigepealt saabki sõna raportöör neljaks minutiks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 to ensure security of supply otherwise the loopholes will remain. i rest here thank you for your time and i look forward to your interventions. thank you chair. Uh, thank you mrs vlean. now i turn to the commissioner. aitäh proua vlean ja nüüd palun volinik teie kommentaar. frau präsidentin frau abgeordnete vlean verehrte abgeordnete! proua president proua vlean mu daamid ja härrad! möödunud aasta lõpune gaasikriis näitas, kui oluline on see, et Euroopal oleks ligipääs energiastruktuurile, mis ei soodusta vaid Euroopa siseturu funktsioneerimist, vaid võimaldab liikmesmaadel jätkata tööd kriisiaegadel ka. seetõttu on komisjoni jaoks oluline omada selget ülevaadet sellest, millised plaanid on äh, töös milliseid mahte planeeritakse nii kasutusele võtta kui maha võtta. seetõttu planeerime ja arendame informatsioon, informatiivset instrumenti, mis meid aitaks. Need äh, algmed ulatuvad esimese naftašoki aegadesse. me tahame laiendada seda rakendusala, nii et see puudutaks ka äh, Äh, loodusgaasi ning taastuvaid energiaallikaid, tervitame ettepanekuid, mis siit, äh, mis siin on tehtud. kohalikud äh, küttevõrgud, gaas, süsi, kõik need tuleb arvesse võtta, loomulikult siin on olulised aruandlusaspektid, mida arvesse tuleb võtta kõnelejale mikrofoni. Very good. Very good. väga tore, tänan kõigile, täname tehnikuid. niisiis, volinik um,. jätkame sealt, kus pooleli jäi ja ma väga vabandan. ja ikka jälle palume kõnelejal mikrofon sisse lülitada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 ja esimees räägib ilma mikrofonita. kas need, kes siin, kes kojas on ja kes kuulevad tõlget, näidake palun käega siis, kes kuulevad tõlget ja ma tean, et see töötab. jah, paistab, et asjad nüüd töötavad, ma väga vabandan. volinik, kui te palun alustaksite uuesti ja vaatame, kas töötab see ka saksakeelse versioonina. Abgeordnete ja Eesti kabiin vabandab, Inglise kabiinist ei tule meile ingliskeelset tõlget. siin räägiti sellest ja äh, jälle katkestatakse kõnelejat. ja presidendil pole endiselt mikrofoni, kui ta räägib. Try to keep talking but it It's working for the English. German is working. German is, working. German is now working. French channel, please. If you would. French channel's working. We, we seem to think it is now working again. tundub, et nüüd taas töötab. ma võin ainult vabandada, võib-olla te soovite uuesti proovida, jääb ainult loota, et, et seekord tõesti asi toimib. Ich hatte Frau Präsidentin jah, mhm, proua president, ma tahtsin tõstatada järgmise küsimuse, et kuidas hinnata seda informatsiooni, mida me saame eh, liikmesriikidelt energia investeerimisprojektide kohta. Eh, nii et me peame mõtlema selle peale, ainult nii me saame kavandada eh, tulevikku. loodetavasti võimsused, mis meil tulevikus saavad olema, vastavad nendele vajadustele, mis meil on, sest vastasel korral meil lihtsalt tekib energianappus. see tähendab seda, et praegune määrus vajab ajakohastamist ja meil on vaja selleks dialoogi. nii et komisjon teeb ettepaneku, et iga kahe aasta tagant on vaja arutada neid arenguid, mis on toimunud energiainfrastruktuuride alal ja siis ka avaldada see analüüs trükis. tähtis on tagada, et kõigil turul tegutsejatel oleks mm, tagatud läbipaistvus eh, turul ning eh, institutsioonid ja liikmesriigid mm, peavad asja arutama, et siis juba teha kokkuvõtteid. üks asi on väga selge tegemist on määrusega, mis äh, näeb ette andmete kogumise äh, ja äh, andmed peavad meil võimaldama näha neid lünki ja puudusi, mis meil võivad tekkida ja ainult nii on meil võimalik andmetele tuginedes kujundada korralikku energiapoliitikat. ja proua raportöör, nüüd ma jõuan selle juurde, mida te ütlesite, see artikkel Lissaboni lepingus sada üheksakümmend neli ja selle rakendamine. E, tegemist on millegagi, mida parlament, nõukogu ja komisjon peavad mitte ainult e, kohustuslikuks, vaid ka näevad selles võimalus e, töötada energiapoliitika kujundamisel kõik koos ja kõik tulevased energiapoliitika alalised, alased meetmed peavad eh, ku-, valmima nii, et te olete kohe alguses nende kujundamisse kaasatud. Eh, see määrus puudutab andmete kogumist ja analüüsimist. ja komisjoni eh, õigustalitus on leidnud, et tegelikult Ehm, tuleb tugineda artiklile kolm kolm seitse asutamislepingus ja Euraatomi lepingus artikli sada kaheksakümmend seitse, eh, samuti teisesele õigusele. nüüd andmete kogumine ja hindamine eh, on teemaks nii et palun mõelge selle peale. aitäh, et olite nii kannatlikud meie tehniliste probleemidega ja nüüd palun poliitiliste fraktsioonide eh, sõna, eh, kõnelejad ja mm, härra Marinescu EPP, eh, e kaks minutit, palun. aitäh, esimees, volinik. püüdsite selgitada ära, miks me ei tööta kaasotsustusega olen nõus oma kolleegiga äh,, härra, proua Valeniga, raportööriga. olen temaga nõus selles, et oleks parem Äh, luu-, äh, tegeleda selle seadusandliku aktiga kaasotsustuse alusel. see on hästi oluline seadusandlik vahend Euroopa Liidu energiaturu jaoks ja see analüüs peaks täiendama riiklikke ja regionaalseid analüüse ning peaks aitama energiapoliitika konsolideerimisele kaasa, peaksime suutma välja tuua äh, auke ja riske, mis puudutab infrastruktuuri ja investeeringuid, nii et saavutaksime tasakaalu pakkumise ja nõudmise vahel Äh, komisjoni ettepanekus on teatud ebaselged punktid. uskusin, et lahendasime need ära meie muudatusettepanekutega. nii näiteks avaldades energiasektori andmed, andmed, mida saadavad liikmesmaad siis, need peaksid olema, äh, langema kokku riiklikul ja regionaalsel tasandil, nii et kommerts, et tundlikud kommertsinformatsiooni ei avaldataks. see peaks piirduma ühe konkreetse organiga, asutusega, mis peaks võtma vastu mitmeaastaseid arendus- ja investeerimisplaane ühenduse tasandil. peaksime vältima taolist andmete kogumise dublitseerimist. teine hästi oluline aspekt on monitooring kolmandates riikides. Euroopa investeeringute monitooring, mis äh, mõjutavad Euroopa energiaturgusid. usun, et investeeringud, valitsuse investeeringud kolmandates riikides ning investeeringud, mida teevad äh, riiklikud firmad, siseriiklikud firmad nendest tuleks teada anda ja see määrus peaks sisaldama äh, see peaks olema esindatud ka selles raportis. härra Kiirek, palun. proua esimees, mu daamid ja härrad. Inve-, kõikides liikmesmaid tuleks hallata investeeringuid koos, eriti kui asi puudutab võrguinfrastruktuuri oluline eesmärk selleks, e, e, oluline eesmärk selle sihi saavutamiseks on e, koostöö nii rahvuslikul kui riik, rahvusvaheliste ühenduste tasandil, mis on olulised tuleviku jaoks. konkurentsivõime teenuste pakkumisel on tähtis. ning läbirääkimiste salastatus ei tuleks, see ei tohiks seda segada. on oluline, et tehtaks otsuseid kas, nii siis, kui tehakse toruühendusi, kas North Stream või South Stream ja läheneda siin mitte ainult egoistlikult ainult eh, mõnede liikmesmaade huvidest lähtudes. me peame töötama siiski kogu Euroopa Liidu huvil, eh, huvide eest, solidaarsuse põhimõtetel. ning see määrus saavutab seda vaid osaliselt. siia tuleb lisada rohkem prioriteete. proua Ekk, ALDE nimel poolteist minutit suur aitäh, president. mul on väga hea meel näha, kui pühendunud on komisjon parimate praktikate edendamisel selleks, et edendada energiaefektiivsust Euroopa turul. energiaefektiivsus on hädavajalik, kas me räägime siis töökohtadest või Euroopa kasvust. see on eeltingimuseks, et suudaksime jääda kahe kraadi piiridesse. kuid vaadates neid Äh, eeltingimusi, siis meil on vaja intelligentseid äh, energiavõrke, meil on vaja efektiivset äh, energiasiseturgu, see omakorda eeldab seda, et komisjon teab, mis to turul toimub. ja see on tõesti see, mis on selle raporti teemaks. ka see bürokraatia, kes seda informatsiooni haldab, me peame vältima dubleerimist peame olema kindlad, et pakutud informatsioon on vajalik, et see vastab seatud eesmärkidele. kui eesmärgiks on saavutada paremat siseturgu, siis on oluline saada informatsiooni ettevõtetelt, kuid see informatsioon peab olema ka selline, mida muidu saladusega kaitstakse. usun, et peaksime tagasi lükkama roheliste ülibürokraatlikud muudatusettepanekud, näeme, et eesmärgiks eesmärk on siin ülioluline, nii oluline, et see jääb artikkel sada nel-, üheksakümmend neli art-, artikli alla, TFUM-is näitab meile väga selgelt, kuidas selle asjaga tuleb tegeleda, see peaks olema tavaline seadusandlik protseduur, vastavalt sellele lepingule. mitte miski muu ei oleks piisavalt väärikas ja näitaks väga äh, nõrka algust sellele koostööle, mida vajame meie ja komisjoni vahel aitäh, roheliste nimelt härra Jadot, üks minut. suur tänu, proua president, härra volinik. on väga hea, et räägite sellest vahendist Euroopa Parlamendiga. esimene meie õigus on kaasotsustusõigus. see vahend kindlasti on kasulik, kuid ta on, on kindlasti oper-, peaks olema operatiivsem, efektiivsem ja läbipaistvam see tähendab seda, et tuleb kasutada kõiki detsentraliseeritud energiavõimalusi, see ei tähenda mitte ainult päikesepaneele. me peame eh, võimaldama liikmesringides kasutusele võtta erinevaid energiaplaane, mis on detsentraliseeritud. siin räägitakse läbipaistvusest ja demokraatiast, siis eh, seda nimetatakse bürokraatiaks. siis me peame rääkima sellest küsimusest avameelselt, komisjon peaks ära kuulama kõik eh, oma osapooled, ametiühingud, ja, ja teised. E, ärgem unustagem, et maksumaksja e, on e, osaline selles protsessis ja me peame neid informeerima, neid selleks, et nad teaks, millises suunas Euroopa energiapoliitika edasi areneb ja loodetavasti toetatakse meie muudatusettepanekut paljude saadikute poolt, vähemalt rohkem kui täna õhtul. härra Tošenovski. Please konservatiivide nimel üheks minutiks teile sõna. tänan äh,, proua esimees. see ettepanek, mis puudutab energiaprojekte, energiainfrastruktuuri, see on tegelikult äh, kahtlusteratav, sest Euroopa Liidu äh, institutsioonid konkureerivad eraettevõtetega, siin on kaks tasandit, kõigepealt taolise kohustusliku informatsiooni sisu, kui suur see peaks olema, teis-, teiseks konfidentsiaalsus ja kohustus säilitada äh, see konfidentsiaalsus komisjoni poolt. mina usun, et konfidentsiaalset informatsiooni peaks andma nii palju, et meil tekib üldine ettekujutus võrgust, võrkudest ja tuleviku arengutest ja siis tekivad selged seosed arengutes riikide vahel ja sellest, milline on see loogiline küsimus, mida komisjon teeb, kui ta usub, et teatud valdkond ei oma piisavaid investeeringuid või vastupidi, on investeeringuid liigselt. kui on piisavat informatsiooni, siis ei oleks ka probleemi ebameeldivatest äh, diskussioonidest teatud äh, energiaettevõtete strateegiliste plaanide suhtes. Ähm, härra Paska, tänan, proua president, volinik viimase paari aasta arengud on näidanud, et Euroopa Liidu energiasse eh, julgeolek on tegelikult soovunelmaga, mitte reaalsus. Eh, energiasüsteemid ei ole piisavalt kokkusobivad ega omavahel ühendatud. sellest hoolimata on mitmed Euroopa Liidu liikmed ilma kütteta ja gaasita. hoolimata sellest, et kuulutatakse solidaarsust komisjon tuleb paika, peab paika panema sellised algatused ja seetõttu on loomulik, et komisjon peab, peab saama informatsiooni liikmesmaadelt ja erasektorist. seetõttu usume, et nõukogu määruse ettepanek, mis puudutab investeeringutest teatamist, on vajalik ja loomulik. vastame arengutele, mis puudutab energiatarnekindlust Euroopa Liitu Need muudatusettepanekud, mis sellele raportile on esitatud, parandavad seda ja, ja arvan, et on oluline seda toetada. nüüd alustame üksikkõnelejatega, proua Sartori vist ei ole saalis. aa, ah, on. president siin on välja toodud väga erinevaid mõtteid, millest mõnedega olen nõus. see puudutab eriti komisjoni poolt äh, taotletava informatsiooni sisu, see on majanduslikult vajalik, samuti tuleb garanteerida ka energiaturvalisus. tuleb samuti tegeleda ka andmete kogumisega regionaalsel tasandil kolmandaks on ka teavitamisküsimus oluline. siin tuleb leida praktilised äh, lahendused. tuleb äh, üle-euroopaline gaasisüsteem suuta paika panna ning sellega seoses peaks äh, komisjon jagama oma analüüsi liikmesriikidega ning energiavaldkonnas tegevate ettevõtetega. seda on volinik lubanud ka teha samuti eh, eh, peaks eh, hoiduma töö dubleerimisest ning liikmesriigid ja ettevõtted peaksid välja töötama riiklikud kavad tarne turvalisuse garanteerimiseks. samulikult, samuti peaks ka investeerimisplaanid selgust looma samuti räägitakse eh, teavitus tähtaegadest. peaks eh, arvesse võtma seda, et paljud projektid jäävadki projektideks. kõige parem võiks olla see, kui eh, projektid saavad vajalikud load ja kui võetakse lõplik investeerimisotsus vastu. One minute please proua Tikau, üks minut. Uh, tänan, proua volinik, äh, proua eesistuja. alustaksin kõigepealt sellega, et õnnitlen raportööri tema töö eest. Lissaboni leping tugevdab Euroopa Liidu pädevust energiapoliitika vallas Euroopa Liidu energiakindlus ning liikmesmaade solidaarsus kriisi hetkel on hädavajalikud selleks, et liit oleks tugev. ühendus paneb paika raamistiku, kuidas teavitada komisjoni äh, projektidest, kui, milles tehakse investeeringuid energeetika valdkonda, samuti ka projektidest, mis puudutavad süsiniku ladustamist komisjon saab teha ettepanekuid selleks, et paremini olemasolevaid võimsusi ära kasutada ning et leida lahendusi kriiside jaoks. määrus ei tohiks olla administratiivseks koormuseks energiaettevõtetele. mulle aga tundub, et seda määrust tuleks rakendada Euroopa ettevõtetele, kes investeerivad infrastruktuuriprojektidesse kolmandates riikides, projektid, mis on otseselt seotud ühe või mitme energiaprojektidega või mis seda mõjutavad. seetõttu ma loodan, et muudatus seitsekümmend neli tuleb homme hääletamine, hääletamisele. härra Helmer, palun. mitmed muudatused, mida täna kaalume äh,, peegeldavad meie maniakaalset eh, iha ehm, taastuvate energiate suhtes, isegi kui teooria inimeste põhjustatud kliima soojenemisest laguneb silme ees. aga kui me tõsiselt tahame vähendada CO2 emissioone, siis me soodustaksime äh, aatomi äh, elektrijaama ja mitte taastuvaid me moonutame turge taastuvate energiat valikute poole ja tuumaenergia vastu. meil on vaja baaskoormuse kat-, baaskoormust katvaid äh, energiaallikaid, selle asemel, et neid äh, niresid tuuleparkides suunata tarbimise. mitmed riigid Euroopa Liidus, minu oma ka, äh, on nägemas energiakriisi suuresti tänu suurte põletusjaamade lõpetamisele, kui me ei äh, leia lahendusi. vastades, kui me ei suuda luua uusi aatomi ja äh, põletusjaamu, siis meil lähevad tuled üks päev ikkagi kinni. härra Soonik, üks minut äh,, palun. energetycznej to jedno z kluczowych zagadnień dla przyszłości europejskiej gospodarki. energia ja energiavõrgustike küsimus on eluliselt tähtsad küsimused Euroopa majanduse jaoks energiatarnekindluse tähtsus on asi, mida siin tihti puudutatakse. see on termin, mida kuuleme ikka ja jälle. kuid peale kõiki neid deklaratsioone peame nägema ka mingeid samme ja see on see koht, kus äh, finantseerimisalased otsused on olulised. peale Exxoni raporteid, see oli üks kõige suuremaid et, äh, naftaettevõtteid, siis tundub, äh, kasvavat nõudlus üks kaks protsenti aastas ja seetõttu me ütleme, et paari aasta pärast räägime et, et kolmkümmend viis protsenti on äh, nõudlus kasvanud. meil on nafta, meil on gaas ning äh, gaasinõudlus kasvab üks koma kaheksa protsenti aastas, umbes koks, kolm miljardit kuupmeetrit, mida täna kasutatakse. kolmekümne aastaga kolm koma neli miljardit, kasvav gaasinõudlus sõltub selle impordist, nelikümmend viis protsenti oli see aastal kaks tuhat viis, aastal kaks tuhat kolmkümmend on see seitsekümmend protsenti. arvestades neid prognoose, siis Euroopa toetus energiainfrastruktuurile on strateegiline küsimus. praegune majanduskliima on raske investeeri-, investeerijate leidmise mõttes, seetõttu vaid Euroopa asi aitab investeeringut, investeeringutel jätkuda nende projektide prioriteetseteks äh, muutmine, mis oma loomult on piiriülesed ja mis aitavad uute tehnoloogiate äh, edendamist. Need projektid aitavad vähendada erinevusi olemasolevate varude ja tarneallikate vahel ning tegelike vajaduste vahel Eh, catch the Eye nüüd, eh, üks minut ja ainult härra Kelly, palun. see on äärmiselt oluline küsimus kolmel põhjusel. kõigepealt fossiilsed kütused kaovad, teiseks kliimamuudatused ning kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid võivad jõuda, jõuda eesmärgideks aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja kolmandaks, me peame oluliselt vähendama sõltuvust fossiilkütustest, mis on pärit ebastabiilsetest ja mõnikord eh, isegi diktaatorlikest režiimidest. aeg ei ole meie poole pealt ning üks valdkondadest, mis nõuab olulist tähelepanu, on eh, teadusuuringud ja innovatsioon. mind paneb muretsema dublitseerimine, dubleerimine selles valdkonnas. hiljuti oli nelikümmend viis erinevat eh, rühmitust, mis uud, uurisid salmonella bakterit kui siis laiendada seda taastuvatele energiaallikatele, siis on nelisada viiskümmend erinevat äh, uurimiskeskust, kes uurivad ka laine- ja hoovusenergiat. ehk komisjon, millised on planeerida, äh, plaanid koordineerida seda kõike, nii et me kasutame ressursse parimal võimalikul viisil, saavutamaks seda tehnoloogiat, mida me vajame. aitäh, härra Tensju. suur aitäh president, tahan õnnitleda proua äh, Valejani väga hea raporti eest, tahaksin rõhutada mõningaid aspekte, mis puudutavad energiainfrastruktuuri jätkuvat arengut, see on ainukene võimalus tulla toime nende muudatustega, mis meie ees seisavad me peame investeerima uutesse võrgud, võrkudesse, mis on kohandatud uuele energiale, see on hädavajalik selleks, et soodustada liige, ligipääsu uuele energiale, nii et sellesse, äh, sellele pääseksid ligi nii elanikud kui tööst-, äh, tööstused. lõpuks, regionaalne koostöö on fakt, kuid seda tuleb tugevdada selgete reeglitega, solidaarsus liikmesmaade vahel peab muutuma reaalsuseks suuremad investeeringud IT-süsteemidesse selleks, et teostada seiret ja anda teada, millised on kütusevarud eh, kriisi ajal, see on hädavajalik. kokkuvõttes tahan öelda, et investeeringud IKT lahendustesse energiavaldkonnas on head, heaks arenguks majandusele, ehm, mis on maja, madalate emissioonidega. Šara Mikolašič, palun. ma tänan, proua president, lugupeetud saadikud Lissaboni leping tugevdas Euroopa Liidu volitusi energiapoliitika valdkonnas ja seda võimalust tuleb kasutada aktiivsemaks selleks, et jagu saada raskustest, mis meil on lahendada probleemid energiasektoris. info andmine investeerimisprojektide kohta energiasektoris aitab kaasa puuduste tuvastamisele Eh, aitab selgitada välja nõudluse ja pakkumise selles sektoris ning võimaldab kujundada energiasektoris ühist poliitikat, mis tugineb solidaarsuse ja harmoneerimise eh, põhimõtetele. nii et minu arvates sellepärast on väga tähtis, et korraldada kogutaks piisavalt informatsiooni investeeringute kohta, tagamaks, et Euroopa Liit saab langetada põhjendatud Eh, otsuseid energiapoliitika vallas, võttes arvesse kõigi liikmesriikide olukorda. härra Sikerski, palun. mu daamid ja härrad, energiavarustuse vallas on väga tähtis tagada garantiid ja Euroopa Komisjonil on siin oma roll etendada. Euroopa Komisjon peab rakendama meetmed, et varustuskindlus tagada kogu Euroopa Liidu territooriumil, jälgides asjakohaselt eh, Euroopa energiaturu mehhanismide kasutamist. Eh, kõige efektiivsemate investeeringute toetamine peaks olema üks osa kavandatavatest meetmetest. komisjon eh, peab kas tellima või ise läbi viima uuringuid eh, ja aluseks peavad olema liikmesriikidelt laekuvad usaldusväärsed andmed. tähtis on analüüsida mitte ainult eh, praeguseid võimsusi, vaid mõelda selle peale, kuidas mitmekesistada ja suurendada energiavarustust mõelda ka tulevaste energiaallikate peale. E, informatsioon on vajalik ja ainult informatsiooni tugedes on võimalik poliitikat kujundada. järgmine sõnavõtja, palun. ma tänan, proua president, volinik Ottinger. üks peamisi probleeme energiasektoris on energia äh, säilitamine, talletamine ja kui me mõtleme varustuskindluse peale, siis me peame mõtlema ka äh, kogumise ja säilitamise peale. see on suur väljakutse taastuva energia valdkonnas. me peame nutikad võrgud välja arendama, nutikad arukad süsteemid välja arendama, mida rohkem erinevaid allikaid meil on, seda suuremad on meil kokkuhoiuvõimalused ja ka keskkonna kaitsmise võimalused. peab olema ka tark, targad arvestid, leibkondade tarbimise arvestamiseks. ka selle peale peab mõtlema tähtis on ka mõelda selle peale, et mitte ainult energia genereerimine ei ole, vaid ka tarbimine tõhusalt, on oluline. ja nüüd on sõna jälle volinikul, palun. Äh, ma tänan, proua president, lugupeetud saadikud, ma tänan teid äh, teie kasulike sõnavõttude eest, millest tekst kindlasti ainult paraneb ja komisjon üritab võimalikult palju ettepanekuid võtta sisse teksti lõppversiooni. ja siis juba liikmesriigid hakkavad seda teksti kasutama. me komisjonis mõistame, et osa andmeid on konfidentsiaalse iseloomuga. asi puudutab ju planeeritavaid investeeringuid. ja sellepärast on tervitatud kõik ettepanekud, mis puudutavad andmete avaldamist liikmesriigi tasandil. samas Euroopa Liidu tasandil eh, andmed koondatakse, nii et ei ole võimalik üksikute äriühingute eh, kohta teavet konkreetselt sealt leida. on ju ka nii, et mõnes liikmesriigis on tegemist energia mm, monopolidega. selle peale peab ka mõtlema. ja ma tänan ka kõiki ettepanekuid, mis puudutasid ülekandevõrkusid ja jaotusvõrkusid ma tean, et õigusliku aluse suhtes ollakse erimeelsusel. aga ma kinnitan teile, et komisjon tervitab eh, mõttevahetust eh, sel teemal. Eh, väga kasulik on võib-olla kasutada siin valdkonnas ka solidaarsusinstrumenti, üle-euroopaliste võrkude instrumenti ning komisjoni eduaruanded valmivad, mis puudutab energiasektorit. ja lõpetuseks proua Vale on meie raportöör, saab sõna kaheks minutiks. ma tänan, proua president, tänan, volinik Oettinger, tänan, kallid kolleegid, huvitavate sõnavõttude eest. mul on lihtsalt paar sõna lõpetuseks. kõigepealt ma tahan veel kord rõhutada, et tegevuspoliitikad ei tohi turgu sekkuda, aga ärgem unustagem, et Euroopa Liidus on meil turumajandus ja kui on turul mingisugused nõrgad küljed, siis tuleb need korrigeerida. teiseks, ma olen kindel, et seda määrust ei tohi kasutada selleks, et teiste määruste korralikku rakendamist kontrollida. me ei peame siiski koguma informatsiooni, mis on asjakohane aktuaalne, vastasel korral on tegemist raiskamisega. ning me ei tee selle määrusega taastuvenergia alast poliitikat ega gaasivarustusalast poliitikat. oma kolleegile Leena Ekile tahan ma öelda, et ma ainult loodan, et koondandmed, mis hakkavad kogunema selle määruse tulemusena, aitab meil targemaks saada energia valdkonnas. ma tänan suur tänu. E, see mõttevahetus on nüüd lõppenud ja hääletamine toimub homme kell pool kaksteist. ja nüüd järgmine küsimus meie päevakorras on härra Manka raport ja see puutub e, parlamendi e, eelarve